palun, seda kodukorda siin on vaja muuta. härra Mann, ma saan aru teie frustratsioonist, mulle ei meeldi see, kui ma ei saa anda saadikutele sõna niivõrd tähtsates küsimuses, teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et meil on vaja siin kodukorda muuta selleks, et see olukord muutuks. asjad on nii, nagu on ja Äh, kui kõik, kes võtavad sõna mõttevahetuse käigus ka kõneajast kinni peaks, siis me saaksime rohkem ära kuulata ka vaba mikrofoni rubriigis. paraku selline probleem meil on, aga nüüd hakkame hääletama, aga teie märkused on teadmiseks võetud. järgmine päevakorra punkt, me arutame seitset resolutsiooni ettepanekut, mis puudutavad äh, usuvabadust Pakistanis ja härra Bossel tahab teha suulise muudatusettepaneku kolmeteistkümnenda lõike kohta. proua president meie kolleegid pidasid väga hästi läbirääkimisi, meil on nüüd väga hea resolutsiooni ettepanek, aga mis puudutab lõiget kolmteist, siis äh, nüüd kõige tulemusena sündinud tekst on üsna segadust tekitav ja sellepärast me pakume välja uue sõnastuse. see puudutab äh, võimalikult kuritarvit-, võimalust, et kuritarvitakse eh, usu mm, usu laimamise sätet. ma tahan, et see uus sõnastus äh, pandaks hääletamisele kas kellelgi on vastuväiteid suulisele muudatusettepanekule, paistab, et ei ole, nii et see läheb hääletusele. suuline muudatusettepanek, kes on selle poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nüüd B põhjenduspunkt, osade kaupa hääletamine kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, ma tahaksin selle üle kontrollida, teine osa põhjenduspunktis B. kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja seega tagasi lükatud nüüd põhjenduspunkt Rooma viis, eh, eraldi hääletatud, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd ma panen resolutsiooni ettepaneku tervikuna poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kohta Amendment four. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, ta-, see oli tasavägine elektrooniline kontroll muudatusettepaneku number kuus osas. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd ma panen ühise resolutsiooni ettepaneku tervikteksti, teksti hääletusele poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt on hääletus seitsme resolutsiooni eelnõu osas Birma kohta, muudatusettepanekuid ei ole ja nimeline hääletus ühisresolutsiooni ettepaneku üle, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? sealhulgas Pätte Kõup. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud suur tänu kõikidele resolutsioonide autoritele. protokoll läheb parlamendis kinnitamisele järgmise istungi alguses ja kui vastuväiteid ei ole, siis ma saadan edasi vastu võetud resolutsioonid nendes ette nähtud isikutele